juunist ja nüüd läheme edasi äh, selle osa istungjärgu päevakorra juurde. Äh, lõplik päevakord, mis võeti vastu esimeste konverentsil kahekümnendal jaanuaril vastavalt reeglile sada kolmkümmend seitse on teile välja jagatud. esmaspäeva osas ei ole muudatusi tehtud, niisiis esmaspäevane päevakord on selline, nagu see teile kaustas on. teisipäev äh, Roheliste fraktsioon ja samuti ALDE fraktsioon on palunud, et päevakorda lülitatakse äh, komisjoni asepresidendi ja Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja avaldus õigusriigi olukorra kohta Venemaal. niisiis, seda tahetakse lülitada teisipäeva hommikusse päevakorda ma annaksin sõna proua Harmsile, et ta saaks siis teha vastava ettepaneku. härra president, ma olen arvamusel, et äh, ühelt poolt äh, Hodorkovski juhtumit äh, teades peame kindlasti arutama seda, et milline on õiguslik olukord Venemaal, aga ma arvan ka, et võttes arvesse eelseisvaid tuumavalimisi, mis toimuvad äh, selle aasta sügisel, on meil põhjust äh, tegeleda äh, selle su-, suure riigi olukorraga. ma arvan, et just praegu me kõik peame tegelema sellega, et kas me äh, piisavalt oma naabruspiirkonnas võitleme inimõiguste, kodanikuõiguste, kodan-, inim-, kodanikuvabaduste eest, paljud meist on kriitiliselt pidanud endalt küsima, et kas me Egiptuse ja Tuneesia kohta oleme alati öelnud seda, mida on vaja olnud. ja ma ei taha, et me lubaksime endale omaenda mandril sellist hooletust. ja seetõttu ma toetan seda, et me täna käsitleksime seda, äh, me sel nädalal käsitleksime seda äh, Venemaa teemat, täpsemalt homme, aitäh. suur aitäh! ja nüüd härra Verhofstadt soovib rääkida selle ettepaneku poolt. mina toetan äh, seda taotlust, mille esitas proua Harms. ma tahaksin teile samuti öelda, et sellest ajast saadik, kui me selle palvega esimeste konverentsil välja tulime, oleme me saanud Äh, ole, on meile üha rohkem Venemaa poole pealt avaldatud survet seda mitte teha. proua Ojuland, kes korraldas mõned nädalad tagasi seminari õigusriigi kohta, olukorra kohta Venemaal, on äh, saanud äh, signaale Venemaa välisministeeriumi esindajatelt, et seda resolutsiooni ei tohiks Euroopa Parlamendis vastu võtta ja et seda teemat ei tohiks päevakorda võtta. minu arvates venelased ei hakka otsustama, mida Euroopa Parlament päevakorda võtab või ei, seda teeme meie ise ja nüüd, kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu, härra Severin? daamid ja härrad, kallid kolleegid, alalise raportöörina äh, Venemaaga suhete teemal tahaksin ma teile teatada, et me oleme juba äh, alustanud väga põhjaliku protsessiga selleks, et käsitleda kõiki tõsiseid küsimusi, mis meie suhetes Venemaaga äh, rolli mängivad meil on toimunud juba kuulamine välisteenistuse esindajatega ja samuti Vene valitsuse esindajatega. teisel märtsil korraldame me veel ühe kuulamise, kus on kohal eksperdid ja sellel kuulamisel keskendume samuti kõigile olulistele aspektidele meie suhetes Venemaaga. märtsi teisel nädalal on meil plaanis koostada kõikehõlmav tekst, mis koosneb ka soovit-, sisaldab ka soovitusi ja selle teksti üle on võimalik pidada arutelusid, lisada muudatusettepanekuid ja see tekst jõuab ka täiskogule ja see toimub arutelu, kus kohal on ka välispoliitika kõrge esindaja ja ma tean, et sellist arutelu ei oleks võimalik korraldada sellel nädalal. seetõttu ma arvan, et äh, jätmata, me mõistame, et tegemist on väga olulise teemaga, aga parem oleks siiski, kui me laseksime juba käimasoleval protsessil jätkuda ja Äh, koostaksime ja korraldaksime siis tõesti arutelu, mis on väga põhjalikult ette valmistatud, aitäh! aitäh! ja nüüd hääletame. protseduuriline küsimus, jah, palun. ma ei saa aru. eelmisel nädalal pres-, esimeste konverentsil me ütlesime, et meil tuleb arutelu, Venemaa teemaline arutelu tuleb märtsil, sellepärast et siis on proua Ashton kohal ja siis esimeste konverentsi ajal me ütlesime, et tuleb korraldada arutelu Venemaa kohta, sest äh, Putin käis äh, komisjonis äh, Barroso juures ja täna pärastlõunal sain ma teada, et härra Putin ei tule komisjoni. kas teil on täiendavat teavet selle kohta või ei ole teil mingit teavet? nii et arutelu sooviti eelmisel nädalal sellepärast, et äh, Putin pidi tulema, aga muidu oli resolutsiooniga arutelu ette nähtud märtsikuuks. et ma palun, et see ei jah, kui tegemist oli protseduurilise küsimusega, siis ma saan aru, aga see ju ei olnud protseduuriline küsimus. niisiis, me hakkame hääletama ja praegu me hääletame, kes on selle poolt, et me lülitame päevakorda punkti suhetest Venemaaga, andke palun märku. kes on vastu? me peame seda kontrollima, niisiis elektrooniline kontroll. hääletus on alanud. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud?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 komisjoni asepresidendi ja äh, välispoliitika kõrge esindaja avaldus õigusriigi olukorra kohta Venemaal lülitatakse kolmandaks punktiks teisipäeva hommikul. niisiis, see on kolmas päevakorrapunkt teisipäeva hommikul tähtaeg resolutsiooni ettepanekute esitamiseks on teisipäev, viieteistkümnes veebruar kell kümme ja muudatuste ja ühisresolutsiooni eelnõude esitamise tähtaeg on kolmapäev, kuueteistkümnes veebruar ka kell kümme. muudatuste esitamine ühisresolutsioonidele tähtajaks kolmapäev, kuueteistkümnes veebruar kell üksteist. ja niisiis, see on kolmapäeval kell üksteist ja tegemist oli siis tähtajaga Äh, muudatusettepanekute esitamiseks ühisresolutsioonile ja hääletus toimub neljapäeval. daamid ja härrad, mul on veel üks ettepanek, äh, mis puudutab teisipäevast päevakorda. rahvapartei fraktsioon on palunud, et lülitataks päevakorda ka komisjoni avaldus olukorra kohta Lampeduusal kõigepealt saab sõna härra Mauro, kes on selle ettepaneku teinud. aitäh, president. nagu te täiesti õigesti ütlesite, on äh, kasvanud tohutu äh, sissetu-, äh, rändajate hulk Euroopas on tohutult kasvanud. Lampeduusa on pagulaste voogudega üle ujutatud. kogu Euroopa äh, peab äh, andma oma panuse stabilisatsiooniprotsessi. on äärmiselt oluline ning pakiline, et komisjon võtaks sõna, et komisjon äh, keskenduks mitte ainult humanitaarküsimustele, vaid ka strateegilisematele küsimustele mis ähm, puudutavad meie poliitikat Vahemere regioonis. niisiis ma teen ettepaneku, et meil toimuks eraldi arutelu teisipäeva pärastlõunal, kus oleks kohal volinik Malmström ning äh, võib-olla võtaks äh, ära siis kolmkümmend minutit komisjoni küsimuste ajast, sest et arv-, tegemist on tõesti pakilise probleemiga. aitäh ja nüüd härra Schultz võtab sõna ettepaneku poolt. aitäh härra president, Sotsiaaldemokraatlik äh, fraktsioon äh, peab esitama samasuguse taotluse, aga ma tahaksin kolleeg ka äh, Maurole ja Kõrgele Kojale soovitada, et me sõnastaksime selle veidi täpsemalt. meil on tegemist väga suure sisserändajate arvuga ja It Itaalia nagu ka Itaalial nagu ka teis, teistel Vahemere riikidel käib üle jõu selle probleemi lahendamine ja kindlasti ei ole Itaalia ainus riik, kellel tuleb tegemist äh, selliste massiliste põgenikevooludega, me võime eeldada, et ka Malta, äh, Kreeka ja Hispaania lähemas tulevikus peavad äh, seisma silmitsi selle probleemiga, sellepärast meie palve oleks, et me väga täpselt sõnastaksime selle pealkirja, et komisjoni avaldus äh, olukorra kohta äh, Vahemere riikides äh, Itaalia ja teiste riikide kohta, keda puudutab põgenike sissevool. aitäh! kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu? ettepaneku vastu? Contra. Nobody. keegi ei soovi ettepaneku vastu sõna võtta daamid ja härrad, nüüd siis hääletame, kes on ettepaneku poolt. kas teie soovite vastusõna võtta? kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu? kolleegid, me hääletame praegu härra Mauro ettepaneku osas, kes on poolt, kes on vastu aitäh! daamid ja härrad, ettepanek on heaks kiidetud, üks hetk. niisiis jah, ettepanek on heaks kiidetud ja see punkt lülitatakse päevakorda teise punktina teisipäeva pärastlõunal ja küsimustele vastamine on siis kella poole seitsmest poole kaheksani. niisiis, see punkt on päevakorda lülitatud ja nagu ma ütlesin, see on siis teine päevakorrapunkt teisipäeva pärastlõunal ning küsimuste aeg siis nihkub äh, siis poole seitsmelt poole, äh, poole kaheksani. ja nüüd tuleme siis selle arutelu pealkirja juurde, nagu ma aru olen saanud, soovib keegi võtta sõna seoses pealkirjaga, arutelu pealkirjaga. To... protseduuriline esi-, esime-, president, mina olen härra Schulzi ettepaneku poolt. minu arvates äh, me, probleem on palju tõsisem kui äh, Lampeduusas. Vahemere äh, piir on tohutu ja to-, oht on väga suur, pagulasi tuleb väga palju, me peame aitama Itaalia valitsust, aga vaja on teada ka, kas me oleme valmis käituma ühiselt, et vastu seista ühisele riskile. jah, kolleeg, aga seda me juba hääletasime, ütleb president me juba otsustasime täiskogul, et see punkt tuleb päevakorda. ja nüüd, daamid ja härrad, peame me paika panema selle arutelu täpse pealkirja. sotsiaaldemokraatide fraktsioon on teinud ettepaneku äh, kasutada pealkirja Euroopa Liidu meetmed toetamaks Itaaliat seoses sisserändajate voogudega härra Schulz soovib seda pealkirja muuta. Äh, aitäh, ma üritan äh, seda väga täpselt sõnastada veel kord. meile meeldiks, äh, et komisjon teeks avalduse koheste Euroopa Liidu meetmete kohta Itaalia ja teiste riikide kohta, seda, keda see probleem puudutab, praeguse sisserändajate vooluga võitlemisel? Rozumiem, proponowany tytuł jest na... nii, me saime aru. niisiis välja pakutud pealkiri on Euroopa Liidu, Euroopa Komisjoni meetmed toetamaks Itaaliat ja teisi riike, keda mõjutab eh, ebatavaliselt suur sisserändajate voog. kes on sellise pealkirja poolt, palun andke märku aitäh, kes on vastu, aitäh. niisiis, äh, see pealkiri on heaks kiidetud suure häälte enamusega. nüüd äh, kolmapäeva osas muudatusettepanekuid ei ole ja nüüd neljapäev. Äh, EF Teie fraktsioon on palunud, et äh, päevakorda lülitatakse suuline küsimus komisjonile, mis puudutab Euroopa vahistamismääruse kasutamist Julian Assange'i küsimuses. kes soovib selle ettepaneku teha, palun? Uh, you, uh... aitäh president, suuline küsimus ei puuduta härra Assange'i süüd või süütust nendes süüdistuses, mis tema vastu Rootsis on esitatud. asi on menetluslikus küljes, mis on seotud Euroopa vahistamismäärusega ja ka selles, kas seda ei kasutata ära valesti poliitilistel kaalutlustel. Euroopa vahistamismäärus tähendab seda, et iga Euroopa kodanik lihtsalt äh, võetakse vastutusele ilma kaalumata tema vastu su suunatud tõeteid. Euroopa vahistamismäärusel on äh, on asi, mida saab kuritarvitada, eriti poliitiliste teiste mõtle, teisitimõtlejate vastu äh, härra Šaas on väidetavalt toime pannud kuritegusid Rootsis, aga võib-olla hoopis on kogu asja taga soov anda välja ta Ameerika Ühendriikidele menetluse arutamine on äärmiselt oluline, et me sellest asjast aru saaksime ja et me saaksime aru, kas Euroopa äh, vahistamismäärust kuritarvitatakse või ei. siin kojas peab toimuma äh, põhjalik arutelu sellel teemal, nii et palun hääletage selle ettepaneku poolt. aitäh. kas keegi soovib äh, võtta sõna selle ettepaneku poolt? proua Hertsog, te olete poolt? jah, president, ma tahaksin öelda, et kahe tuhande neljandal aastal üks äh, iirlane äh, sattus õnnetusse Ungaris ja möödunud nädalal, äh, möödunud äh, reedel äh, otsustasid äh, Iiri võimud, et see inimene tõesti saadetakse tagasi Ungarisse, kus ta saab oma äh, Äh, süütegudest vastust anda, nii et, et see menetlus on tõesti väga ol-, oluline, sellepärast et muidu võib juhtuda, et inimesed ootavad aastaid ja mitte ainult see, sellel juhtumil, vaid ka muul juhtul, nii et me oleme igati selle vahistamismääruse poolt ah.. niisiis, daamid ja härrad, palun, äh, kas keegi soovib võtta sõna selle ettepaneku vastu, kas keegi soovib selle vastu sõna võtta, olete te vastu? okei okay., ja, ja. okei okay., yes please. härra president. härra president ma palun, et te siin nüüd täpsustaksite kodukorda, ma ei tea, kas me oleme kas Euroopa Parlament üldse on võimeline äh, pidama põhimõttelist arutelu Euroopa vahistamismääruse üle? Äh, ma ei tea, kas äh, seda siin parlamendis saab siduda poolelioleva menetlusega, ma palun, et seda täpsustatakse. kui see nii on, siis ma võiksin ka mõned juhtumid tuua, milles, mille üle me võiksime arutada, aga ma äh, arvan, et kui tegemist on pooleliolevate menetlustega, siis Euroopa Parlamendis me ei võiks äh, siin neist küll teha teemat meie enda arutelude jaoks. aitäh ja nüüd läheme hääletuse juurde. niisiis, ettepanek tuleb EFT fraktsioonilt. Nemad sooviksid suulist küsimust komisjonile Euroopa vahistamismääruse kasutamise kohta Julian Assange'i puhul. kes on poolt? kes on vastu? aitäh. seega ettepanek on tagasi lükatud. nüüd on siis päevakord vastu võetud, suur aitäh kõigile selle eest ja nüüd lähemegi siis äh, oma tavalise töö juurde ma paluksin saalis vaikust kui te soovite lahkuda, palun tehke seda vaikselt, selle pära- ja äh, loomulikult võite te siia saali jääda. kallid kolleegid, üks minut selleks, et te